Ukraina lendur, eh, kes on olnud eh, Venemaal juba pikka aega vanglas, on vabastatud täna. ning eh, ajakirjanik Kadir Izmailova on samuti Aserbaidžaanis vabastatud Euroopa Parlament toetas väga tugevalt nende kahe vapra naise vabastamist ning lõpuks võime ometigi olla rahul. Nad mõlemad on vabad ja saavad peatselt koju pöörduda. Ogni tanto qualche buona notizia. jah, aeg-ajalt meil on ka häid uudiseid mis meie tuju tõstavad. aga jätkame nüüd aruteluga ja nüüd proua Tunnund Honstein aitäh, lugupeetud äh,